Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Responsible. kallid sõbrad, lugupeetud daamid ja härrad, hakkame nüüd pihta, mul on väga hea meel, et äh, ma võin äh, koos proua Vicky Fordiga juhtida meie ühist äh, koosolekut. proua Vicky Ford on IMCO komisjoni esimees ja meil on pikaajalised kogemused. oleme korraldanud kuulamisi ühiselt ja ka ka digitaalvaldkonnas, digitaalse turu küsimustes on meil ideaalne koostöö. meil on oma algatuslikud raportid olnud ja nüüd me teeme õigusloomeliste raportitega alles koos, koostööd. ja mul on väga hea meel, et mõlema komisjoni kolleegid on kohal, nii IMCO kolleegid kui ITRE äh, kolleegid ja tahaksin ka õnnitleda proua Vicky Fordi, et teda valiti jällegi oma komisjoni esimeheks. ka meie komisjoni äh, juhatus on sama nagu äh, ennem, kuidas teie juhatusega lood on? meie õnnitlussõnad ka teile, meie aseesimehed on küll natukene muutunud, äh, meil on üks uus äh, aseesimees. Äh, Tita liitus meiega ja ähm, esimees ja kolm esimest aseesimeest on, on naised, mul on selle üle väga hea meel, teistes komisjonides on <laughs> alati mehed, nii et väga, väga huvitav tasakaal on meil saavutatud Äh, ja meid on siis neli, lugesin need nimed teile ette. ja nüüd siis meie päevakord. loomulikult äh, minu sõber äh, Viki juhib meie kohtumise teist osa. päevakord on teil olemas ja kui teil ei ole mingisuguseid kommentaare, siis võime selle vastu võtta keegi teist ei soovi äh, muuta seda päevakorda, nagu ma näen. meil on tõlge kõikidesse keeltesse, mis on suurepärane ma tahan tänada kõiki hea koostöö eest menetluslikust seisukohast. kõigepealt tahaksin tänada proua Fordi ja meie variraportööre, proua Virkuneni ja härra Juvani selle kohtumise ettevalmistamise eest. väga raske oli leida meie mõlema komisjoni päevakavades aega, kus me saaksime ühiselt kokku tulla ja seda tööd koos teha. sellest raportist räägime me ühise koosoleku käigus ning võtame ühiselt vastu. Äh, selle kõikide ühiste koosolekute jaoks on eraldi päevakorrad ja mõlemad esimehed alati ühiselt juhivad selliseid töökoosolekuid. mõlemad esimehed iga kord teavitavad Äh, ühise koosoleku tulemusest äh, mõlema raportööri nõusolekul. ja tänaseks teemaks on veebiplatvormid ja digitaalne ühtne turg, Euroopa võimalused ja probleemid. tegemist on esimese arvamuste vahetusega ja äh, teeme seda meie kodukorra artiklis viiskümmend viis lähtudes, tegemist on algatusraportiga, nii ta ei ole veel koostatud, dokumente meil veel ei ole, aga oleme huvitatud teie arvamustest. kaks raportööri on, nagu ma teile ütlesin ja kui lubate, siis äh, annangi sõna meie raportööridele, mõlemad raportöörid saavad sõna viieks minutiks, seejärel saavad sõna variraportöörid ning äh, annan äh, seejärel juhtimise üle suurema heameelega oma sõbrale Vikile. kuid nüüd hakkame pihta äh, ja anname sõna raportööridele, aga võib-olla soovib ka IMCO komisjoni esimees paar sõna öelda, palun. Äh, mina hakkan koostama nimekirja sõnasoovijate nimekirjast, äh, nimekirja, nii et kõik teie, kes te ei ole variraportöörid, andke mulle märku, äh, ma panen teie nimed kirja ja hiljem saate sõna siis, kui mina juba komisjoni, äh, komisjonide ühiskoosolekut juhin. suur tänu! Henna Virkunen, palun! suur tänu, lugupeetud esimees, tere hommikust kõigile! alustasime oma kolleegiga härra Žuvaniga tööd ühise äh, raporti kallal, mis käsitleb veebiplatvormi ning digitaalset ühte, ühtset turgu ning meil on hea meel täna hommikul kuulata ära, mida teie nende teemade kohta arvate, mida teie arvate äh, selle kohta, mis selles raportis peaks seisma. kõigepealt paar asjaolu, mis ITRE seisukohast olulised on veebiplatvormidega seoses. veebiplatvormide turg areneb kiiresti ning on globaalne oma iseloomult. see tähendab seda, et veebiplatvormid pakuvad uut turufoorumit toodetele ning teenustele. sageli on need äh, nõudluse ning pakkumise vastase liikumise soodustamiseks, see äh, võimaldab samuti tõhusat konkurentsi hinna konkurentsi. veebiplatvormid on ka uuteks ärimudeli, uute ärimudelite ning ärivõimaluste allikaks. väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted saavad kasu platvormidest, mis pakuvad maailmaturule juurdepääsu ilma suurte investeeringuteta ja ka suure taristuta. mõningad veebiplatvormid toetavad ka jagamismajandust. aga meil on Euroopas ka mitmed väljakutsed hoolimata sellest, et potentsiaal on suur me teame, et äh, Euroopa Liidu äh, turuosa veebiplatvormide vallas on väga väike. on mõningaid edulugusid, kuid neid võiks siiski rohkem olla, me teame, et suurema osa turuliidritest äh, veebiplatvormide küsimuses on pärit Ameerika Ühendriikidest. me peame seetõttu stimuleerima veebiplatvormide turu kasvu Euroopas ning äh, suurendama Euroopa veebiplatvormide konkurentsivõimet maailma tasandil. see on seotud kogu meie digitaalse majanduse arenguga Euroopas me peame Euroopas takistama, kõrvaldama need tõrjed, tõkked, mis on veebiplatvormide piiriülesel toimimisel ning mis ei aita kaasa meie siseturu toimimisele. üks meie prioriteete on idufirmade ning äh, veebiplatvormide tekkimise soodustamine. investeeringud idufirmadesse on väga olulised veebiplatvormide arengu seisukohast. Euroopa peab pakkuma ka õiglast ning innovatsiooni jaoks soodsat keskkonda ning investeerima teadusuuringutesse ning äh, arengusse. see on oluline selleks, et tekiksid uued mõtted, uued ideed ka taristu peab olema ajakohastatud ja tulevikukindel. kiired ühendused, kiired võrgustikud on üheks eeltingimuseks, et inimesed kasutaksid veebiplatvorme ning veebiteenuseid. kui me vaatame oma määrust põhjalikult üle, siis ja oma eeskirju põhjalikult üle, siis me peaksime kandma hoolt selle eest, et online ja offline maailmas ei peaks olema erinevad äh, tingimused. Äh, ettevõtetel peaksid olema kas veebis või veebiväliselt samad eeskirjad, samad äh, reeglid ning ka tagatised ning konkurents peaksid olema õiglane, õiglased ning ühtlased. uue tehnoloogiaga tulevad kaasa uued väljakutsed üks asi, mis paistab valmistavat suurt muret meile veebiplatvormide arutelus, on äh, vahendusvastutus äh, väga tore, et komisjon on otsustanud äh, sellekohased suunised välja töötada. oluline on see, et online vast-, platvormid, veebiplatvormid ise kannavad suuremat vastutust ning võitlevad ebasobiva ning ebaseadusliku sisu vastu. võitlus peab olema ühine võitlus niisiis, meie Euroopas peame looma võrdsed mängutingimused veebiplatvormidele. peame soodustama sellise keskkonna tekkimist, mis stimuleeriks investeeringuid ning soodustaks innovatsiooni Euroopas. meie tahame, et meie, et ka Euroopa veebiplatvormid oleksid maailma liidrite seas. ootan põnevusega, mida teil on öelda ning ootan põnevusega äh, viljakat koostööd variraportööridega, kolleeg, kolleeg härra Žuvaniga plaanime me äh, veebruari osaistungjärgu ajal Strasbourgis korraldada esimese variraportööride kohtumise, nii et paari nädala pärast saame asjadest põhjalikumalt rääkida. praegu töötame dokumendiprojekti kallal ja meie äh, projekti tähtajaks on kahekümne kaheksas veebruar, kui dokument saadetakse tõlkesse ja teeme siis äh, härra Žuveniga IMCO komisjonis tihedat koostööd järgmise kuu aja jooksul ning ootan põnevusega teie seisukohti selle raporti kohta. aitäh! ja nüüd äh, kaasraportöör härra Žuve. suur tänu, äh, lugupeetud esimees ja lugupeetud proua esimees me räägime siin digitaalsest revolutsioonist ja on selge, et äh, digitaalmaailm ei ole lihtsalt äh, vahendusmaailm äh, enam. tegemist on ka võimumaailmaga juba üks uus majandusvõimu, sotsiaalse, poliitilise võimu koht ja veebiplatvormidel on selles valdkonnas väga tähtis roll on selge, et me peame tõstatama mõningaid küsimusi veebiplatvormidega seoses. kolleeg proua Virkunen juba rääkis sellest, et, et Euroopast on vähe pärit praegusel hetkel liidreid veebiplatvormide vallas on mõningad platvormid, kes paistavad olevat Äh, rohkem ammutanud hoogu sellest, et meil ei ole reegleid, äh, kui sellest, et meil on reeglid. niisiis, kui me räägime äh, veebiplatvormidest, siis tuleb arvesse võtta, et see valdkond laieneb kogu aeg, kas meie positiivne õigus äh, Äh, soodustab seda uut digitaalset revolutsiooni, kas konkurentsiõigus, sotsiaalõigused, äh, maksuõigused on äh, selle revolutsiooniga, selle revolutsiooni jaoks sobivad ja kuidas seda revolutsiooni ja seda arengut sellega ühitada. arvesse tuleb võtta ka seda, et me peame suunama oma pingutused tulevikku. me rääkisime eelmise äh, ametiaja jooksul rääkisime me sellest, kuidas meie ühiskond on digitaalselt arenenud ja omal ajal ei olnud veel pilvegi ja kolme aasta, kolm aastat hiljem äh, ei räägi me millestki muust kui pilvest. Äh, nii et ja pilv ei saanud omal ajal areneda tänu meie kehtestatud reeglitele. me peame kandma hoolt selle eest, et me ei võtaks meie tulevikku takistavaid äh, meetmeid või pärssivaid meetmeid. aga me ei tahaks ka sellist raportit, mis ei, äh, iseenesest ei tähenda mitte midagi, mis oleks selline äh, mitte midagi ütlev lahjendatud dokument, me ei taha siseturu arengut takistada, me ei taha äh, õigusloomelist killustust ja me ei taha killustatust liikmesriikide äh, tasandil, me peame soodustama ju Euroopa liidrite äh, tekkimist ja seda saab teha, kui me liikmesriikide vahelise killustatuse äh, kõrvaldame. ja teine äh, killustatuse valdkond, mille peame kõrvaldama, on, on lõhe online ja offline maailmade vahel. Nende kahe maailma vahel ei tohi olla suuri vastuolusid. ja meie komisjonid teevad koostööd, püüame siis leida õige suuna ja äh, mul on väga hea meel, et me saame äh, õige pea asuda koostööga oma variraportööridega ja ma tänan teid selle võimaluse eest Äh, aidata kaasa sellise positiivse arenguruumi tekitamisele meie ettevõtete jaoks. suur tänu, kallis kolleeg, minu arust on see väga hea ka, et kaks komisjoni vastutavad selle väga tähtsa teemavaldkonna eest ja et meil on küll, meil on algatusraport, äh, aga see aitab kaasa õigusloomeliste toimikute arendamisele ja nüüd saavad sõna variraportöörid. sotsiaaldemokraatide nimel saavad sõna kaks kolleegi, Jose Blanco Lopez ja Sergio Gutierrez Prieto ise valite, kes räägib esimesena, palun. <laughs> aitäh, esimees, eelmisel nädalal siin komisjonis me rääkisime jagamismajandusest ja täna räägime veebiplatvormidest ma arvan, et me peaksime mõlema teem-, mõlemat teemat ühiselt käsitlema, sest neid ei saa üksteisest lahutada. kui me räägime veebiplatvormidest, siis äh, on see midagi, mis äh, meie elu väga palju muudab, mitte üksnes füüsiliselt, äh, vaid ka vaimselt. Ähm, ja Euroopa peab nüüd ennast valmis panema, peab arenguga kaasa minema ja ei tohi lasta ennast üle parda heita siin on tegemist äh, rakenduste arendajatega, kes, äh, mida kasutavad teised inimesed, on äh, vaja erinevaid digitaalseid kontseptsioone, aga see ja oluline on nende teenuste arendamine, nende kasutamise reeglid, on uuringuid, et ainult neli protsenti Äh, nendest äh, rakendustest on pärit Euroopast, aga väga paljud eurooplased kasutavad neid. nii et kui me räägime jagamismajandusest, siis äh, on vaja mõelda ka tööturu ümber määratle-, uuesti määratlemisele, et kuidas oleks võimalik tagada portatiivset digitaalset identiteeti, on vaja hoolitseda läbipaistvuse eest äh, otsingumootorite jaoks, nende platvormide kasutamise jaoks, mis ju säilitavad ka kasutajate andmeid. vaja on mõelda pakkujate platvormidele ja sellele, et kuidas äh, seda infot levitatakse, mis saab klientide ja kasutajate infost ma arvan, et meil saab olema väga hea koostöö, kui me jätkuvalt tegeleme selle raportiga. Äh, härra Gutierrez Prieto, aitäh. meid me oleme loomulikult huvitatud äh, reguleerimisest, meil oli komisjoniga arvamuste vahetus ja ja siis oli äh, juttu enesereguleerimisest, äh, erinevatest kasvuvõimalustest, äh, kuidas asi on edasi arenenud teistes maailma piirkondades, kuidas võetakse ära turuosa traditsiooniliselt majanduselt ja seetõttu on vaja ette näha reguleerimine, et areng läheks soovitud suunas me näeme, kuidas üleskutse, e, e, kuidas tehakse üleskutseid enesereguleerimisele, aga me näeme ka seda, et nendel turgudel kehtivad erinevad reeglid ja et on konkurentsieelis, eeliseid osadel ettevõtetel. ja siin on ka võimalusi kasutada neid võimalusi ära negatiivses mõttes, meil on vaja reegleid, et kõiki koheldaks äh, võrdselt, meil on vaja kaitsta töötajaid, kes äh, peaksid äh, osalema jätkusuutlikus majanduses. ja jagamismajandus peaks viima selleni, et majandus demokratiseerub, see peaks olema meie eesmärk. ja ma arvan, et see on võimalik ainult siis, kui meil on selged õiglased reeglid ja seetõttu on meil tegemist väga huvitava ambitsioonika raportiga, väga huvitava ettepanekuga ja ma loodan, et me varsti saame võtta vastu ka õigusloomelise akti, mis saab olema väga oluline. aga meil on juba minu arvates piisavalt kogemust, me näeme, milline on olukord teistes maailma osades, aga ka Euroopas ja euroalas oleme kogemusi kogunud. seetõttu on oluline, et me paneks paika põhireeglid, me oleme ju piisavalt kogemusi juba omandanud ja ähm, me peame võitlema kuritarvituste vastu, me peame tegelema tarbijakaitsega, me peame kaitsma töötajaid ja ka vastutusreeglid tuleb ettevõtete jaoks paika panda, panna, kes tegutsevad äh, veebiplatvormides. ja ma arvan, et vaja on tarbijakaitset reguleerida. sest meil on ju ühtne turg, aga meil on endiselt väga palju äh, väljakutseid, mis äh, seonduvad tarbijakaitsega ja need väljakutsed ei muutu väiksemaks, vaid suur, nad muutuvad suuremaks nende veebiplatvormide tõttu on äh, vaja reguleerida ka vastutuse küsimused, et äh, tõesti oleks võimalik tarbijat kaitsta. sest äh, tarbijad ei tea seni täpselt, millised reeglid on, millised reeglid neile kehtivad. ja ja vaja on äh, miinimumreegleid, äh, mis kehtivad kõigile, nii ettevõtetele kui eraisikutele, sellest me oleme tööstuskomisjonis ennegi rääkinud ja mainiks lühidalt ka seda, et väga oluline on, et me looksime läbipaistvad reeglid äh, tarbijate jaoks et oleks võimalik korralikult reguleerida, et oleks tagatud äh, ka maksustamine, maksustamise jaoks ei ole võima-, ei ole praegu piisavalt reegleid, äh, võimalik on äh, maksupettuste läbiviimine. ja ECR fraktsiooni nimel saab nüüd sõna proua Van Bossut, kes istub minu jaoks ootamatus kohas, ütleb esimees. aitäh, esimees tõepoolest istun äh, teises kohas ja jätkab, kõneleja jätkab hollandi keeles. ma olen liige nii tööstuskomisjonis kui Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis vabandust, kui IMCO komisjonis äh, ja seetõttu Äh, saan mõlemas komisjonis selle teemaga tegeleda, öelda välja oma arvamuse, meil on olemas komisjoni dokument ja ma arvan, et komisjon tahab siin tegutseda, meil on loomulikult äh, vaja tegeleda õigusloomega nii siseriiklikul kui Euroopa tasandil. mulle tundub väga oluline, et me mõistaks et need platvormid ei ole kõik ühesugused, nad ei sobitu kõik ühe kategooria alla. et kui ettevõte laiendab oma tegevust veebis, siis ei tähenda seda, et kõiki neid tegevusi saaks koondada ühe äh, nimetaja alla. Spotify, Amazon, äh, Airbnb, neid äh, ei saa kõik samade, kõiki samade reeglite alusel reguleerida. ja nende mm, Nende platvormide jaoks kehtib see, et vaja on sektori spetsiifilisi reegleid, ma mõtlen siin juba ähm, olemasolevatele sektori spetsiifilistele reeglitele, autoriõigusele ja muudele asjadele. me peaksime takistama seda, et uued reeglid pidurdavad innovatsiooni, et äh, uusi platvorme ei tohiks vähem tekkida. meie sead-, õigusloomijatena peaksime äh, ju tegelikult edendama innovatsiooni, peaksime aga ka austama klassikalisi äh, sektoreid ja üks raportööridest juba ka ütles, et äh, seni on enamus platvorme pärit USA-st, Euroopa on maha jäänud ja tõesti, ma arvan, et me peaksime järele jõudma. kui me liiga agaralt äh, reguleerime, siis võiks sellel olla negatiivne mõju lisaks sellele ei saa me lihtsalt üle võtta neid reegleid, mis kehtivad ähm, väljaspool veebi. Airbnb tubade ja korterite äh, väljaüürimine, seda ei saa reguleerida samasugust, samade reeglite alusel nagu hotelli, kus on sada kakskümmend tuba. ja platvormid peavad samuti kandma vastutust tarbijakaitse küsimustes vaja on leida tasakaal ja loomulikult olen valmis tegema koostööd, et me jõuaksime heade tulemusteni. aitäh, proua. ja ALDE fraktsiooni nimel Cora van Neuenhausen, kes räägib mõlema ALDE variraportööri eest nimel jah, aitäh. nii ei proua Kallas ega proua Mlinar ei saanud täna siia koosolekule tulla, nii et äh, räägin nende nimel. see raport Äh, tuleb sellisel ajal, kus äh, on palju arutelusid, mis puudutavad äh, arutelusid erinevates valdkondades, AVMS direktiiv, autoriõigust, telekommunikatsiooni teenused, nii et väga oluline on et äh, nendes õigusaktides ei mindaks va üksteisele vastukäivates suundades. üks asi on selge e, e-äri raamistikku ei tohiks äh, siin äh, piirata, eriti mis puudutab äh, äh, piiratud vastutust, kui tegemist on internetipõhiste äh, vahendusplatvormidega. ma arvan, et siin on ki probleeme killustumisega selles, kuidas seda direktiivi on liikmesriikides rakendatud ja see raport on hea võimalus anda suuniseid rakendamiseks. lisaks sellele komisjon lubas kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta teises pooles äh, uurida, et kas oleks vaja anda suuniseid äh, platvormidele vastutuse jaoks, kui nad äh, võtavad, kui nad rakendavad vabatahtlikke meetmeid kahjuliku sisu vastu. hea oleks komisjonilt kuulda uuemat teavet selle kohta ning veel üks asi puudutab läbipaistvust ja õiglust. komisjon on viidanud uuele õigusloomelisele ettepanekule, mis puudutab tarbijakaitsealase koostöö äh, määrust, aga selles ettepanekus äh, annab komisjon uusi volitusi äh, ametivõimudele võtta maha veebilehti ja domeene. et tegemist on siis sellega, et selline arbitraarne filtreerimine ja seire ei ole hea meil, meil on sellega seoses mõningaid muresid, ma arvan, et meil on vaja rohkem läbipaistvust B2B, B2B äh, äh, valdkonnas väga paljud ettevõtted kasutavad veebiplatvorme äritegevuseks, vaja on see, et äh, et seda, et igasugused reeglid oleksid selged, et ettevõtjad teaksid, mis neid ootab, kui nad kasutavad platvorme. Äh, mõlemad variraportöörid äh, loodavad raportööridega teha head koostööd selles küsimuses, aitäh! aitäh, Koora! ja näen oma kõnelejate nimekirjas, et sõna saavad viimased ähm, variraportöörid Michelle äh, Raimon Roheliste nimel. aitäh, meie rohelistena arvame, et tegemist on põhimõttelise küsimusega, meil on terve rida platvorme, mis, millel nüüd on väga suur turujõud, mis pakuvad väga paljusid teenuseid, aga mida on vähe reguleeritud ja Amazon, Facebook, Google, ka Apple ei ole enam lihtsalt äh, Äh, riistvaratootja, neil on selline turujõud, mis on väga problemaatiline ja me oleme olukorras, mida meil teistes äh, valdkondades ei ole. ja kui me tahame reguleerimist parandada, siis äh, see võib olla Euroopa platvormide jaoks hea, see võib neile mingisuguseid äh, šansse pakkuda, aga seda konkurentsivõim-, konkurentsieelist, mis paljudel suurtel platvormidel on, ei saa me kompenseerida, kui me ei mõtle sellele, et kas me tahame, et selline olukord jätkuks äh, veel järgnevatel aastatel või me tahame teadlikult äh, asju muuta ja hoopis teistsugust lähenemist rakendada. see äh, kattub äh, minu meelest Euroopa tootjate, Euroopa tööstuse, Euroopa tarbijate huvidega. minu meelest ka demokraatia seisukohast on selline turujõud problemaatiline, et mõningatel ettevõtetel on väga suur roll sellele, kuidas äh, avalikkus tajub poliitilisi protsesse, me oleme kuulnud seda, me ja seda näinud varasemate meedia revol-, revolutsioonide puhul meil oli võimalus äh, luua avalikke ja õiguslikke teenuseid, see oli võimalik riiklikul tasandil, aga interneti puhul ma sellist võimalust ei näe. aga me peame poliitiliselt kaaluma seda, et äh, kuidas me tegutseme, kuidas me sekkume nendesse platvormidesse ja ma arvan, et äh, meil on vaja tõesti väga otsustavaid samme teha, me ei saa lihtsalt natukene siin vastu tulla Euroopa ettevõtetele ja neid natukene potita, put-, paremini äh, kohtelda. ja me peame tõesti äh, edasi liikuma, siin on tõesti ähm, tegemist võimu küsimusega ja me peame äh, siin olema samal poolel, samas paadis Euroopa ettevõtjatega Äh, proua Julia Reeda, kes mul kõnelejate nimekirjas ei ole, ütleb härra Puusek, äh, roheline ja esindab IMCO komisjoni. minu kolleeg äh, härra Raimon juba rääkis siin sellest, kui olulised on õiglane konkurents ja läbipaistvus. ma arvan, et me oleme erilises olukorras, kuna paljud need õigusloomelised ettepanekud, mida komisjon on, millega komisjon on välja lubanud tulla, need on juba esitatud ja me teeme erinevates komisjonides nendega juba tööd. meil on elektroonilise kommunikatsiooni äh, koodeks äh, e-alane pri, äh, privaatsus ja muud õigusaktid, me ei tohiks siin jõupingutusi duplitseerida, meil on vaja Äh, ära oodata mõned asjad, mis veel tulemas on, millest teatises juttu oli, komisjon tegeleb äh, sellega, et luua äh, üldisi Euroopa tasandi teavitamise ja veebilehtede mahavõtmise eeskirju, et kuidas peaksid toimima erinevad läbipaistvus ja B2B reegleid, meil on väga palju tööd ITRE ja IMCO komisjonide vahel selleks, et välja kujutada äh, digitaalse ühtse turu äh, raporti raames välja oma seisukohad, ma arvan, et me peaksime sellega tegelema. meil on väga olulised põhimõtted selle töö käigus juba välja töötatud, et me peaksime olemasolevate äh, õigusaktide rakendamisega tegelema, eriti näiteks tarbijakaitse vallas, me peame tagama tõhusa ko-, ko-, konkurentsi platvormi, sõnumide vahel erinevate äh, sektorite vahel, et äh, tarbijatel oleks tõesti võimalus vahetada erinevate platvormide vahel ja et äh, ei oleks platvormide või ärimudelite vahelist ristsubsideerimist ja ka vastutusrežiim on oluline e-äri direktiivi puhul. komisjon on juba öelnud, et nad ei taha sellega tegeleda, aga ma rõhutaks, kui oluline see põhimõte on põhiõiguste jaoks, selleks et oleks tagatud vaba internet, õiguskindlus mm, ja, ja kui me tahame, et Euroopa platvormid oleksid globaalselt edukad, kui me aga tahame samal ajal kasutajate põhiõigusi kaitsta, siis ERi direktiiv peaks olema meie, selle töö jaoks, meie jaoks aluseks ja me peaksime seda kaitsma aitäh. ja veel üks täiendav märkus, kolleeg Daniel Dalton, ECR-i äh, poolne IMCO variraportöör saadab kolleegidele kolleeg Annelen van Bosseti kaudu meile teavet. aitäh, ta tahtis äh, vabandada selle pärast, et ta ei ole siin, ma loen ette tema äh, Äh, seisukohad, mis on väga lühikesed. ta, ta tahaks, et raportöörid ja komisjon teaks, et komisjoni äh, teavi-, äh, teadis on väga teretulnud ja kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli see tõesti viimane aeg, et see tuleks. me peaksime väga hoolikalt järele mõtlema, enne kui me üle parda heidame olemasolevad reeglid ja uusi reegleid kehtestame olemasolevate reeglite täielik ümbertegemine ohustaks äh, digitaalset kasvu Euroopas ja komisjoni teatis, et nad kavatsevad tulla välja äh, võrreldavate reeglitega võrreldavate teenuste jaoks. seda on tervitanud osapooled erineval moel ja talle meeldiks komisjonilt kuulda, mida kavatseb komisjon teha, näiteks kas Airbnb-d koheldakse samamoodi kui, nagu hotelle ja innovatsioonile keskendumine on väga oluline. me muidu riskime sellega, et me, et töökohad ja majanduskasv lähevad Euroopast ära või tekib digitaalne must turg veebiplatvorme on väga erinevalt, nagu, erinevaid, nagu teatises ka öeldakse, need on väga olulised äh, väikeettevõtjatele ning äh, teatist ei saa näha eraldiseisvana teistest meetmetest. komisjon on juba välja pakkunud äh, AVMS direktiivis erinevaid reegleid, mida mõned arvavad, mille kohta mõned arvavad, et see on ettevõtjatele kahjulik. ja see on väga oluline valdkond Euroopa äh, majandusliku tuleviku jaoks ja äh, loodan teha head koostööd raportööridega. Um... suur tänu nende konkreetsete ettepanekute ja tähelepanekute eest meie mõlemale raportöörile ja nüüd ma sooviksin üle anda koosoleku juhtimise proua Vicky Fordile suur tänu äh, sõnasoovi. Danti, Pascal Arimont, Sabine Verheyen um,, Adam Sander, Ann Sander and myself if this ja ma ise soovin ka sõna, kas keegi veel soovib sõna saada? Evelyn Gebhard ja ma vaatan seal tagaistmes, tänan teid. seega alustan Michelle Boniga. suur tänu, äh, kolm asja kõigepealt küsimus, mis on seotud vahendajate vastutusega, ma arvan, et me peaksime seda probleemi arutama ja võtma kasutusele mitmed regulatiivsed meetmed, et ära hoida ebaseaduslikku sisu üleslaadimist ja ebaõiglast äh, tegevust. on parem kasutada pehmet seadusandlust, kui ka olulisem on vältida killustumist Euroopas ja kehtestada ranged reeglid eneseregulatsioonile, kaasregulatsioonile üle Euroopa. teiseks, me peaksime kaaluma töötades selle raporti kallal, et neid veebiplatvorme on mitmeid erinevaid liike ja minu arvates on oluline silmas pidada näiteks e-, e-tervise e platvorme, et arutada ka turvalisusega seotud küsimusi, sest nende platvormide kasutajatakse, on see oluline ja see on oluline ka e, seda liiki teenuste e, edaspidiseks arendamiseks. ja viimane punkt on seotud sellega, et me peaksime kaaluma, kuidas toetada äh, haridusplatvormide arengut, see on äärmiselt oluline. ma ei usu, et selleks on vaja eri eeskirju, aga kui me arutame erinevaid platvorme, siis peame silmis pidama kõiki neid platvorme ja lähtuma sellest, et nende erinevate platvormide jaoks ei ole ühte samasugust lahendust. tänan, Sean Kelly tänan ja õnnitlused teile mõlemale äh, äh, komisjonide esimeste tagasivalimise puhul. ja ma tahaksin alguses visandada need suured hüved ja kasud, mis äh, kaasnevad selle valdkonna korraliku arenguga. üks kõnelejatest mainis, et, et Euroopa turuosa on neli protsenti. see on Äh, nagu süüdistus Euroopale ja Euroopa Liit üritab seda edasi arendada, soodustada ja kui me seda ei tee, siis me ei saavuta edu. me oleme mõningates aspektides maailmas liidrikohal, äh, näiteks kliimamuutuste äh, ja heitkoguste vähendamise sihttasemete saavutamisel, kuid ka selles valdkonnas peaks meil olema sarnane sihtmärk kolmkümmend protsenti turuosa aastaks kaks tuhat kakskümmend ja nagu eelkõnelejad ütlesid, kui me õigesti toimime, siis meil on võimalik seda saavutada. see on väljakutse ja me peame äh, selle vastu võtma. Nicola Danti. tänan esimees ja tänan kolleege Äh, ühistarbimise teema raportööri äh, no, olen põhjalikult tutvunud platvormide teemaga ja me ei pea keskenduma mitte ainult jagamismajandusele, ühistarbimisele, vaid lähenema asjale laiemalt. ma olen süvitsi käsitlenud ka mõningaid probleemseid valdkondi, mis vajavad analüüsimist seoses platvormide teemaga, näiteks konkurents ja tendents äh, monopoolse äh, seisundi saavutamisele. nagu kõikidel teistel turgudel, ka sellel turul on tendents monopolide tekkimisele, kui operaatorite tegevust ei reguleerita. ja mõned platvormid on omandanud monopoolse seisundi mitte ainult Euroopas, vaid ülemaailmselt teatud majandussektorites. seega ülesanne on vältida seda, et digitaalmajandus monopoliseerub platvormide läbi, turud kapselduvad ja me peaksime tagama suurema juurdepääsu sellele turule, suuremale arvule äriühingutele. ja ma mõtlen, et teenuste osutajate ja tarbijate seisukohalt me peame mõtlema ka maine peale, meil on vaja turu jaoks selgeid eeskirju sest see, kuidas meie maine kujuneb, äh, milliseid algoritme selleks kasutatakse ja kas see maine kuulub selle platvormi eraomanikule või teenuseosutajale või äh, tarbijale, kas see on oluline? USA-s on selgelt esile kerkinud tendents üritada analüüsida äh, platvormidel toimuvat diskrimineerimist, usu, äh, nahavärvuse põhjal ja nii edasi ja ka seda me peame jälgima, sest see seondub vabaduse küsimusega. ja samuti andmekaitse me kõik kasutame veebiplatvorme, nendel veebiplatvormidel on väga suur hulk andmeid ja meil on vaja väga selgeid reegleid nende platvormide jaoks, et tagada äh, tarbijate andmete kasutamise reguleerimise. ja me peame tõsiselt töötama selle teema kallal, äh, sest see on tulevikku suunatud, see on, aitab Euroopal kasvada ja kasvada ka digitaalmajandusel. tänan. Pascal Arimon. jah, tänan, Viki ähm.... aitäh, Viki. räägin siin ähm, kaupade äh, veebi kaugmüügi äh, raportöörina ja ma saan äh, siin kasutada oma kogemusi, rääkida oma kogemustest äh, selle valdkonnaga ja panna paika kriteeriume, kuidas ka siin tuleks hindamisse suhtuda. meil on siin tegemist juba monopoli sarnaste struktuuridega ja kuidas me saaksime saavutada seda, et need monopolidele sarnasemad struktuurid äh, ei oleks ameeriklaste või kellegi teise käes, vaid eurooplaste käes. meil õnnestub äh, seda saavutada nii, et me peaksime looma äh, dünaam-, rohkem dünaamikat, et äh, Euroopa ühtsele turule, et ka Euroopa ettevõtjad saaksid ähm, saaksid areneda, Nokia oli üsna hea näide sellest, kuidas monopoli ikka lõhutakse minu raportis on mõningaid suuniseid, kuidas seda platvormide puhul saavutada. platvormid minu meelest on instrumendiks, kuidas äh, veebis kaupu müüa, meil ei tohiks olla erinevaid reegleid veebipõhise ja veebivälise kauplemise jaoks, aga selge peaks olema see, et mida me reguleerime, et kui meie reegleid äh, kehtestame, siis need peaksid olema lihtsad, äh, lihtsad reeglid, mida kõik mõistavad ja minu silmis äh, on lihtsaid reegleid äh, selles valdkonnas võimalik luua ainult nii, et me harmoneerime reegleid, et meil oleks üks reegel kahekümne kaheksa liikmesriigi jaoks, sest kui meil ei õnnestu seda saavutada, et me loome ühe reegli kahekümne kaheksa liikmesriigi jaoks, siis tegelikult aitame me ainult neid, kellel juba on monopoliga võrreldav turujõud, sest nemad saavad kõrvale hiilida, äh, aga teised ei saa. kahe mehe firma ei saa selliste asjadega hakkama, ainult suurfirmad saavad hakkama, nii et me peaksime oma reegleid kujundama harmoneeritult ja me ei tohi unustada ära seda, me vaatan siin armsa kolleegi Gebharti poole, kes tahab selle kohta ka ilmselt midagi öelda, me alati armsalt vaidleme selle üle, et mida me teeme tarbijakaitsega. tarbijakaitse võiks olla argumendiks, miks Euroopa äh, platvormidel oleks eelis, kui me kujundame tarbijakaitse äh, mõistlikult. Äh, oluline on see, et milline tarbijakaitse peaks olema, aga oluline on see, et tarbija peab olema teavitatud oma õigustest ja tal peab olema või, oma õig-, võimalus oma õigusi ka kohtus kaitsta. ja Filis. Sabine Fernhaien, palun jah, aitäh, paljud, palju monopolide kohta ja tarbijakaitse kohta äh, ja vastutuse kohta on siin juba ära öeldud, aga mina räägiks platvormide reguleerimisest ja e-kaubanduse direktiivist ja tahaks tagasi tulla vastutuse juurde. ma arvan, et vastutus e-kaubanduse direktiivis on õigesti reguleeritud, aga me peame selgelt määratlema, kus algab vastutus, kus ma alustan seda äh, sellega, et äh, tegemist on aktiivse platvormiga, mis aktiivselt äh, kaupu müüb või kus ma olen lihtsalt passiivne vahendaja, ma arvan, et me peame äh, töötama selle kallal, et me sellised määratlused selgelt paika paneks, see käib ka paljude teiste vald-, teemade kohta, et me, sellest võiks abi olla paljude teemade puhul, et mis hetkest alates ma olen aktiivne tegeleja, kes aktiivselt äh, kaupu äh, müüb platvormil ja kus olen ma lihtsalt neutraalne äh, vahendaja. mul on üks väike näide, ma loodan, et mul on see sekund veel, et kui ma näiteks aktiivselt äh, suunatult äh, ja mingisuguse sisuga kokkusobivalt oma platvormil ver-, reklaami teen, siis ma ei saa öelda, et ma ei tea, millega tegemist on. ma tean, milline platvorm on, mis, milline on sisu, kas tegemist on legaalse või mittelegaalse sisuga, platvorm seda juba praegu kontrollib. ma arvan, et me peame siin väga selged äh, eristused paika panema, et äh, ka teiste õigusaktide puhul sellest kasu oleks. Evelyn Get-, Gethard, palun aitäh, proua juhataja. ma tänan rap-, kahte raportööri hea töö eest, ta on tõesti väga järjekindlalt mm, tööle lähenenud ja ma ütlen, et teil on õigus, me peame tõesti väga tähele, palju tähelepanu pöörama sellele, et meie poliitikad oleksid sidusad ja see sidusus poliitikas tähendab seda, et need kaks äh, valdkonda, et platvormid ja jagamismajandus, äh, et neid ei tohiks äh, Ähm, lahti äh, rebida, sellepärast et väga raske on kohati nende asjade vahel vahet teha ja me peame tähelepanu pöörama sellele, et meie oma töö tõttu ei äh, muudaks seda ebajärjekindlaks. ma olen nõus härra Arimonga, et me komisjonis äh, armsalt äh, vaidleme, aga ma olen nõus ka sellega, et, et äh, võrdsed õigused kõigile on väga olusad, olulised ja et need õigused, mis juba liikmesriikides olemas on, et neid ei tohiks küsimärgi alla seada. Äh, kui teie ütlete, et kui äh, kui võib-olla mingis äh, riigis on asi praegu parem ja siis läheb veidi halvemaks, et siis, aga kõigi jaoks on ühesugused reeglid, et see on hea. mina jälle ütlen, et see ei ole hea. me peame jälgima seda, et need asjad, mis kuuluvad inimeste, tarbijate traditsioonide hulka, need peavad alles jääma ja eriti, mis puudutab platvorme ainult siis saame me hakata neid platvorme usaldama, kui me hoolitseme selle eest, et tarbijad tunneks ennast hästi nende platvormide puhul. ja kui neil on mingeid hirme, kui nad kardavad seda, et äh, nende õigusi vähendatakse, siis nad ei kasuta neid platvorme. ja me peame alati ka sellele mõtlema, aitäh! Ann Sander. Ann Sander suur tänu, lugupeetud esimees, ka mina tahaksin juhtida sellele, et äh, veebiplatvormid on äh, suurepärase, suure potentsiaaliga äh, majandusvaldkond ning me peame looma sellise keskkonna, mis võimaldab idufirmade arengut ning ka Euroopa Liidu tekkimist selles valdkonnas. me peame tekitama usaldust ning ainult kakskümmend kaks protsenti eurooplastest praegusel hetkel usaldavad täielikult äh, ettevõtteid, äh, mis tegelevad otsingumootoritega või sotsiaalvõrgustikke. usaldus on digitaalmajanduse edu aluseks. see usaldus võib tekkida erinevate elementide kaudu ning nende elementide kallal tuleb tööd teha. näiteks äh, selge teavitamiskohustus tarbijate suunal samuti seda tuleb teha platvormide kaudu, äh, olgu tegemist siis kas äh, kindlustusteenistustega, terviseteenistustega, turvateenistustega või ja nii edasi, samuti sertifitseerimismehhanismid, kommenteerimisvõimalus selleks, et äh, reputatsiooni tekitada veebikeskkonnas ja samuti tahaksin ma ka rääkida variraportöörina äh, jagamisvajanduse küsimustes äh, tööhõivekomisjonis ning äh, juhtida tähelepanu sellele, et kui me tahame, et digitaalmajandus üldiselt areneks, siis tuleb loomulikult teha ära suur töö ka pädevuste arendamise valdkonnas, selleks et meie kodanikud ning Euroopa tööjõud saaks omandada asjakohase õppe, käib, asjakohased teadmised ja et need, et need teadmised oleksid piisavad. And Renato Zorro. Renato Zorro. tänan. paar päeva tagasi osalesin loengul, mille esitas endine komisjoni president Romano Prodi, kes rääkis nendest raskustes, mis Euroopas on praegu majanduse stagneerumine ja majanduskasvu pidurdumine. ja talle meenus, et Euroopa arenes ja kasvas äh, suurte muutuste eelõhtul, näiteks kui võeti kasutusele euro ja suured muutused võivad kaasa tuua ka suurema kasvu. kuid kahjuks hetkel selliseid arenguid ei ole. kuid Romano Prodi väitis, et tänapäeva digitaalmajandused on nagu kiirteed. ja ta ütles, et on tekkinud oht, et Äh, veebiplatvormeid hakatakse välja arendama väljaspool Euroopa Liitu ja mitte Euroopa Liidus ja ma nõustun temaga, sest me ei räägi ainult turuga seotud küsimustest ja tarbijaõigustest, vaid me räägime potentsiaalidest. järgmine esmaspäev on andmekaitse Euroopa päev. ja seetõttu me peaksime mõtlema ka selle peale, kes kontrollib andmeid, sest äh, selles peitub äh, Äh, mõjuvaim Mark Zuckerberg, Facebooki looja, ütles, et tema ei hakka Ameerikas kandideerima nelja aasta pärast presidendi ametikohale. ja mind üllatas, et selline noor mees tegi sellise avalduse neli päeva pärast uue presidendi ametisse astumist Äh, et ta kandideerib presidendi ametikale, see näitab, milline mõjuvõim on veebiplatvormidel, me ei räägi ainult valikuvabadusest ja tarbijatest, see asi on palju laiem. Ameerika avastati mitte sellepärast, et ka juhuslikult kala, kalur selle avastas, vaid see avastati sellepärast, et valitsus otsustas rahastada äh, uurimisretke ja ma arvan, et meil on vaja sarnast otsust ka Euroopa veebiplatvormide jaoks ja kui me jätame selle tegemata, jääme me teistest maha. ja viimane äh, nimi selles nimekirjas on mina, suur tänu teile selle töö eest ja siin on väga palju paralleele selle ühistarbimise ja jagamismajanduse teemaga ja sellega, mida me tegime enne seda. on oluline mitte unustada, millist suurt kasu saab nii ühiskond, tarbijad ja meie majandus nendest platvormidest. kui me soovime, et need digigigandid äh, kasvavad Euroopas, siis me ei tohiks nende digitaalilmikute jalgu öö, äh, äh, löömaks lõigata. meil on juba piisavalt palju regulatsioone, mida platvormid peavad täitma ja me peame tagama, et need oleksid kooskõlas. kui me räägime vahendajate vastutusest, ma kuulsin, mida ütles Sabine, et see on konkreetne küsimus just seoses äh, muusika ja audiovisuaalse sisu puhul. aga kui me üritame neid äh, Äh, üle aga anda äh, samasugused reeglid nagu näiteks EFSi puhul, siis äh, tekivad raskused, seega me peaksime olema ettevaatlikud, kui me püüame sobitada ühte lahendust kõikidele. eile ma saatsin inimestele sõnumeid, tekstisõnumeid, Twitteri sõnumeid, isegi helistasin oma emale ja siin on palju võrdlusmomente, kuid äh, väga paljud teenused ei ole sarnased ja me peame ka sellest teadlikud olema ja me peame tagama seda, et need internetiostud kui ka äh, tavaostud on võrdselt korra-, võrreldavad, äh, koheldavad ja, ja kui me räägime andmetest, mis on väga oluline küsimus ja arvestades seda, mida ütles saali tagasis istuv härrasmees, me oleme parlamendis kulutanud väga palju energiat, et äh, lõpule jõuda GDPR-iga ja äh, kõikjal Euroopas üritatakse nüüd andmekaitsereegleid rakendada äh, ja üritagem seda tööd teha tõsiselt ja mitte ümber kirjutada neid reegleid pidevalt. ma arvan seda, et me peame olemasolevad äh, õigusakte sobitama e-, eesmärkidele ja mitte neid pidevalt muutma ja ümber kirjutama. ja nüüd ma annan äh, härra Puusekile juhtimise üle. ma nõustun, Viki, äh, sada protsenti sinu sõnadega. meie võimalused seadusandjana on lihtsad. me peame looma õiged äh,, õige raamistiku, õige keskkonna et tagada majanduskasv ja soodustada seda ning soodustada äh, uute veebiplatvormide tekkimist Euroopas. see on väga suur vastutus. me peaksime liikuma kiiresti, kuid mõnikord äh, peab silmas pidama ka, et mitte liiga kiiresti ja mitte liiga kaugele. ma tahan öelda sellega, et äh, vastava keskkonna loomine, õige keskkonna loomine on teinekord palju tähtsam kui äh, õigusloomeliste ettepanekutega töötamine ja nagu raportöörid meie oma üldiseid seisukohti väljendasid, siis me kohtume taas kahekümnendal märtsil kaks tuhat seitse teede, siis me vaatame läbi selle aruande eelnõu. ma näen, et raportööride, variraportööride vaheline koostöö on suurepärane ja ka koostöö äh, kahe komisjoni vahel on olnud ka suurepärane. see on väga hea näide selle kohta, et me saame moodustada Euroopa Parlamendis komisjonide klastreid, klastreid, sest taolised klastrid moodustati ka Euroopa Komisjonis ja meie klaster ITRE ja IMCO komisjoni vahel on väga heaks näiteks, me võiksime seda edasi arendada ka parlamendis, me saame teha koostööd ja luua koos uh, usaldusväärseid uh, teemasid ja tagada pikaajalise koostöö parlamendis. suur tänu oma, teile kõigile suur tänu mu sõbrale Vicky Fordile ja kohtume taas kahekümnendal märtsil kaks tuhat seitseteist meie järgmisel kohtumisel Vicky Ford, suur tänu ja järgmine kord äh, käsitleme seda teemat kahekümnendal äh, märtsil ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kolmas märts